vastuolusid, meil on erinevad arvamused ja meil on ka üks äh, ühine arvamus, nimelt see, et me peaksime need numbrid veel kord väga põhjalikult üle vaatama. suur tänu teie äh, koostöö eest ja ma ootan põnevusega, mis saab edasi. suur tänu, äh, proua Trüppel ja nüüd ma lõpetan selle ühise arutelu eelarve kohta. suur tänu teie sõnavõttude eest, see arutelu on nüüdseks lõppenud ja härra Manka raporti üle toimub hääletus homme ja proua Trüppeli raporti üle hääletame täna kell kaksteist. nüüd järgmine arutelu vastavalt äh, päevakorrale järgneb nüüd ühine arutelu Euroopa pagulasfondi ja Schengeni infosüsteemi kohta ja me arutame härra Rui Tavarese raportid Euroopa pagulasfondi kohta aastateks aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kolmteist. peale selle räägime migratsioonist, Schengeni infosüsteemist, teise põlvkonna Schengeni infosüsteemis. see on härra Carlos Coelho raport ja kolmas raport on migratsioon Schengeni infosüsteemist ja teise põlvkonna Schengeni infosüsteemist. Äh, see puudutab siis äh, otsuse muutmist ja viimane raport on Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomine me alustame ühist aruteli, arutelu Schengeni infosüsteemi kohta ja kõigepealt annan sõna härra Koiljule. ja ma väga vabandan, kui ma teie nime õigesti välja ei hääldanud, ütleb proua president, teil on neli minutit aega. hääldasite suurepäraselt, proua. lugupeetud proua president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. soovin teile kõigepealt meelde tuletada, et Euroopa Parlament on juba arutanud seda, kuidas siis kahte on edasi lükatud, kahe tuhande üheksandal aastal võeti vastu ka asjakohane resolutsioon, mis puudutas siis kahte ja viisi ning Euroopa Parlament väljendas toona muret selle üle, kuidas on viivitatud tööde alustamise ja süsteemi rakendamisega ning me taotlesime suuremat läbipaistvust siis äh, kahe rakendamisel. kõik see sai alguse ju aastal kaks tuhat seitse, nüüd on juba kahe tuhande kümnes aasta ja keegi ei ole meile andnud mingeid tagatisi selle kohta, kas ja millal see töö lõpuks valmis saab me analüüsime paketti, milles on neli küsimust, millal see migreerumine või migratsioon siis lõpuks toimub, kas äh, seda tuleb ka hinnata et me teaksime, kas süsteemi nõuded vastavad õiguslikele nõuetele ja kui see on kord toimunud, kas siis, siis ühe ülekandmine siis kahte on võimalik. esialgsed katsed on näidanud, et tekib erinevaid tõrkeid ja probleeme ning sellel põhjusel on nõukogu otsustanud, et tuleb teha veel katseid. Neid lisakatseid tehti kahe tuhande üheksandal aastal ja mõned katsed tehti ka kahe tuhande kümnenda aasta jaanuaris, sest kahe tuhande üheksandal aastal ei õnnestunud täita kõiki nõudmisi. see kõik näitab meile, et süsteem on ebastabiilne. ja aprillis ja juba märtsi, märtsis ja aprillis kaks tuhat kümme me nägime uuesti, et on probleeme. me nägime, et nõudmisi, tingimusi ja eeldusi ei täideta täielikult ning et reaktsiooniaeg on ebapiisav. ja meile ei ole tegelikult ju ka praegu selge, kas edasised katsed lõpuks kujunevad edukaks või mitte. on selge, et tuleb täita tingimusi. on selge, et SIS kaks peab olema täielikult töövõimeline ning artiklis viiskümmend viis ette nähtud äh, nõndanimetatud äh, globaalne test tuleb samuti edukalt läbi viia ja tuleb tagada, et äh, siis kaks on turvaline. miks on siis kahe algatus nii kiireloomuline? me näeme, et migratsiooni eeldusi ja tingimusi ei ole täidetud ning komisjonile siis kahe jaoks antud mandaat lõpeb juunis kaks tuhat kümme see tähendab, et me peame muutma neid aegumisklausleid, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksandal aastal ja mille eesmärk oligi vältida volituste enneaegset lõppemist või liiga kiiret lõppemist. seega meil on olemas aegumisklausel, mis on seotud komisjoni mandaadiga ja meie leiame, et äh, see tegelikult peaks ähm, pikenema detsembrini kaks tuhat üksteist. meie õiguslik alus nõuab, et me kasutaksime parimat olemasolevat tehnoloogiat ja et meil oleks vastuvõetav ja täidetav ajakava. meil peaks olema äh, lisaks kõigele muule veel äh, ka programmi üldjuhtimise nõukogu. kui meil oleks algusest peale olnud siis kaks, siis kõiki neid eh, probleeme ehk ei olekski tekkinud. kuid ehm, praegu need probleemid on, meil on vaja seda üldjuhtimise nõukogu ja meil on vaja ka seda, et Euroopa Parlament eh, teostaks järelevalvet selliste tegevuste üle, mille Euroopa Liit on heaks kiitnud. härra Alvaro ja mina ise oleme proua Ladfordil ja proua Maieril palunud palunud äh, reservid äh, liita. nüüd äh, saab otsekohe sõna raportöör Tavares. vabandust, ta siiski ei saa sõna, sellepärast et ähm, ta on lennuliikluse häirituse tõttu jäänud kuskile toppama, kui ta tuleb, saab ta kohe sõna ja vahepeal kõneleb härra Alvaro eelarvekomisjonist, üks minut no.. suur tänu, proua president tegemist on väga pika looga, juba aastaid muudkui üritame ja ei saa hakkama ja üritame jälle. ja need üritused on meile vähemalt üheksakümmend miljonit eurot maksma läinud ja väga paljud leiavad, et me oleme selle raha lihtsalt tuulde lasknud. eelarve mõttes võin igat sõna, iga lauset ja iga pingutust, mida kolleeg Koeli on teinud, tunnustada, me oleme teinud väga head koostööd, me tõesti kõik leiame, et, et Äh, siis kaks süsteem töötab ja me tahame, et ta seda teeks. kuid me peaksime olema valmis ka siis, kui see süsteem ei toimi, me peaksime leidma alternatiive. meie Euroopa Parlamendina ei ole valmis seda äh, sellest projektist loobuma ja me toetame volinik Malmströmi, kes äh, soovib ka selle projekti jätkamist. kuid me peaksime tingimused paremini paika panema, me kõik soovime, et veel sellel aastal viisasüsteemi jaoks lepingud paika pandaks, et oleks kindlalt teada, millised on vahendid ja mina ise tahaksin, et meil oleks ka alternatiivne plaan selleks, kui meil mingil hetkel tuleb siiski tunnistada, et me ei saavutanud seda, mida me soovisime saavutada. suur tänu, härra Alvaru ja nüüd saab sõna volinik Malmström. suur tänu, proua president. alustan Schengeni infosüsteemist ja siis äh, tuleme järgmise raporti juurde või teeme mõlemad korraga? hästi, aitäh. austatud parlamendiliikmed, härra Koljo, härra Alvaro, suur tänu teie sõnavõttude eest ja suur tänu selle väga konstruktiivse koostöö eest, mida me oleme teinud seda väga keeruka toimiku kallal, mille mina endale päranduseks sain. ja igati olen meelekindel, et töötan teiega koos ka edasi selle kallal homne hääletus on väga ajakohane selle projekti jaoks. esimese verstaposti test oli eh, edukas ning siis kahe arendamine peaks praeguse tehnilise lahendamise, lahenduse põhjal jätkama. siin on kolm peamist eh, elementi ja sellele viitas ka härra Coelho ning need muudavad projekti arengut. esiteks, esialgne instrumentide aegumistähtaeg käesoleva aasta kolmekümnes juuni on muutunud ebarealistlikuks ning seetõttu seda muudetakse ja see lubab siis kahe projektil jätka, jätkuda tehniliste nõuete ning globaalse ajakava raames, mille on paika pannud liikmesriikide eksperdid ja mis saab nõukogule kättesaadavaks kolmandal, neljandal juunil. raportöör soovib näha eh, konkreetset tähtaega ja kahjuks ma pean ütlema, et komisjon ei saa seda tähtaega veel anda komisjoni eksperdid koos kõigi liikmesriikidega praegu just äh, muudavad neid äh, tehnilisi nõudeid ning äh, üldist ajakava. ja selle põhjal esitatakse siis uus kava justiits- ja siseküsimuste nõukogule järgmiste nädalate jooksul lisaks on meil, on meil olemas tehniliste ekspertide rühm, kes meile nõu annab ja nende staatus tuleks ametlikuks muuta ning äh, ettepanek äh, tagab, et äh, see tegevus jätkaks, samas siis ühtlustatakse nende rolli ja mm, töö eesmärke ning kuna tegu on puhtalt tehnilise töörühmaga, ei ole vaja parlamendiliikmetel seal osaleda. me töötame ka edaspidi läbipaistval moel koos parlamendiga, kuid me peame lahus hoidma tehnilised küsimused ning poliitilised küsimused. ja komisjon on ava-, täiesti avatud selleks, et parlamendiliikmetele anda täielikke tehnilisi ülevaateid, andes siis teile need raportid, mida härra Coelho soovis kolmandaks, vajalik äh, õiguslik äh, paindlikkus äh, alternatiivse tehnilise stsenaariumi jaoks, see on tegelikult ette nähtud ja seda loogikat mõistame me kõik. mis puudutavad nüüd eelarve aspekte, siis kahe arengu jätkumise puhul, siis komisjon kindlasti soovib kõige tõhusamal moel ära kasutada maksumaksjate raha. ja seetõttu on ette nähtud või sellega on äh, seotud ka ähm, taotlus äh, vastav varu eelarves ette näha, see on loomulikult eelarve pädevate institutsioonide ülesandeks ja ma tahaksin lihtsalt küsida härra Alvarolt, et äh, kas siin ei ole ähm, äkki ohtu, et me seda raha kahju piisavalt kiiresti kasutada ei saa, aga kokkuvõttes tahaksin tänada härra Koeljat ja härra Alvarot suurepärase koostöö eest selle dokumendi äh, kallal ja nüüd, proua president, kui ma tohin, ütleksin paar sõna <clears throat> kahjuks härra Tavarest ei ole kohal, me sain küll temaga ähm, arutasime seda väga olulist teemat, äh, ühist ümberasustamisprogrammi. nagu te teate, siis ähm, väga paljud äh, pagulased äh, on mitmetes maailma piirkondades justkui kinni jäänud, nad ei saa tagasi pöörduda äh, Äh, päritoluriiki ja nad ei saa minna ka esimesse pagulasriiki, kuna tihti see esimene pöördumisriik või pagulasriik on samuti konfliktsituatsioonis. ja siis on see ühine ümberasustamisprogramm võib-olla ainuke lahendus. sealtkaudu saab Euroopa Liit äh, väl-, välja näidata konkreetset äh, solidaarsust nende esimeste vastuvõtjariikidega ning aidata kõige haavatavamaid pagulasi praegu toimub ümberasustamine, aga Euroopa Liidu tasemel ei ole mingit äh, struktuurset koordineerimist ja komisjon on veendunud, et Euroopa Liit äh, saab äh, mängida olulisemat rolli, tugevdades globaalselt ümberasustamist ning näidates välja siis solidaarsust kõige rohkem kannatavate piirkondadega ettepanek, millega tuldi välja septembris kaks tuhat üheksa, eh, üritab seda olukorda parandada ja me oleme väga rahul Euroopa Parlamendi ja Nõukogu positiivse vastusega ettepanekule. ja ma tahaksin tõesti tänada härra Tavarest tema eh, jõulise töö ning eh, samuti selle jõulise poliitilise konsensuse vahel, mis valitseb fraktsioonide vahel me hakkame koostööd tegema ÜRO vastavate ametkondadega selleks, et eh, iga-aastaselt panna paika ümberasustamise mm, prioriteedid ning eh, varude koondamise või kvootide koondamise kaudu on Euroopa Liidul võimalik aidata kõige konfliktsemaid eh, piirkondi maailmas. loomulikult programm näeb liikmesriikidele ette õiguse panna paika konkreetse pagulaste arvu, aga samuti on võimalus äh, koordineerida tegevust ning vahetada parimaid äh, praktikaid ning Euroopa Liit soo-, suudab siis paremini reageerida nendele väljakutsetele, mis äh, on seondud maailma ül-, üleselt pagulaste küsimusega. programm aitab ka rohkem suunatud projektide kaudu näiteks äh, Euroopa Pagulasfondi tugiameti kaudu ning ähm, ma täiesti nõustun raportiga, et ametisse tuleb luua eraldi osakond, mis asuks Maltal. kahe tuhande viiendast aastast peale viis liikmesriiki lisaks neile, kellel juba programmid käimas on, on otsustanud äh, käivitada riiklikud ümberasustamisprogrammid ja mitmed muud äh, liikmesriigid on äh, asustanud ümber Iraagist pärit äh, pagulasi vastavalt kokkulepetele aastast kaks tuhat kaheksa ja on oluline säilitada seda positiivset hoogu, nii et äh, ettepaneku vastuvõtmine ei veniks. Äh, meil on väga kahju, et menetluslikust küljest on teatud erimeelsusi ja need takistavad kiiret vastuvõtmist, sest see ettepanek ise on ju suure äh, poliitilise tähtsusega. otsus äh, panna paika iga-aastased ümberasustamisprioriteedid puudutab tegelikult rakenduspoolt, äh, nagu ka Euroopa pagulasfondi juhtum, juhtimine ning delegeeritud õigusaktide menetlusega äh, koos kardame me, et ähm, see teeb protseduurid väga pikaks ja vahendite kasutamise raskeks loomulikult äh, kogemustest koostatakse analüüs ja ülevaade ning äh, ette nähtakse ka Stockholmi programmi raames ambitsioonikamad eesmärgid. aitäh, proua president! suur aitäh teile, proua volinik ning äh, nüüd saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Papa-Nikolau Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks minutit. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad suur aitäh ka teile, äh, proua volinik, selle informatsiooni eest, mida te jagasite. härra Tavares ei ole siia veel jõudnud, kuid ma tänan ka teda selle koostöö eest, mida me oleme temaga teinud. ja ma tahaksin kõigepealt öelda ka seda, et Rahvapartei fraktsioon on väga rahul kogu ümberasustamise programmiga lugupeetud liikmed, me räägime siin uuest integreeritud äh, poliitikast, mille abil juhtida pagulasvooge. tegemist on väga olulise instrumendiga, kus äh, räägitakse ka rahastamisest, äh, räägitakse sellest, et Euroopa pagulasfond peaks seda raha andma. kuid tegelikult ei ole see fond vastavat tööd praegu piisavalt rahastanud ja siin on veel palju arenguruumi ümberasustamistöö ei ole samuti olnud piisav. me teame, et liikmesriigid käituvad vabatahtlikkuse alusel ning need riigid, mis teevad koostööd, nii-öelda ad hoc koostööd, neid riike tegelikult väga palju ei ole läbi ümberasustamisprogrammi jõudis Euroopasse eelmisel aastal ainult kaheksasada pagulast, mis on kaheksa protsenti kõigist pagulastest. see tähendab seda, et me peame tegema rohkem koordineerimistööd. ja see raport, mida me nüüd siin arutame, annab liikmesriikidele võimaluse ümberasustamisprogramme paremini kasutada inimõigused, inimõiguste austamine, solidaarsus kolmandate riikidega, Need on äh, loomulikult äh, meile tähtsateks eesmärkideks ja ka prioriteetideks, kuid äh, me ei tohi unustada ka seda, et kõik liikmesriigid, kes tahavad seda kava kasutada, saavad võimaluse nende programmide läbi saata ka sõnumi ja see sõnum seisneb selles, et pagulane, kes soovib tulla Euroopasse, peaks kasutama selleks seaduslikke võimalusi ja parandama niiviisi oma saatust kuid ähm, lõpetuseks äh, tuleb märkida ka seda, et ümberasustamisprogramm annab äh, teatud võimalused võitlemaks ebaseaduslike äh, rändevoogudega ja annab võimaluse pagulastele selgitada, et ebaseaduslik ränne ei ole ainuke võimalus, et nad võivad kasutada ka programmi ja tulla Euroopasse seaduslikult. mis aga puudutab lõplikku ümberasustamist, siis siin me alles ootame komisjoni arvamust Dublin äh, kaks äh, konventsioon on midagi, mida on kasutanud mitmed äh, riigid ning me jääme ootama, mis saab sellest programmist. suur aitäh, sõna saab härra Massiv Hidalgo sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh teile, president suur aitäh ka teile, proua Malmström. ma olen täiesti nõus härra Tavaresiga. ta on äh, teinud äh, koostööd äh, ÜRO-ga, ÜRO vastavate ametkondadega, e, meie fraktsioonidega, meie fraktsioonidega ning tema töö on väga tähtis. ma usun, et me peamegi tegema sellist koostööd, sest praegu seisab meie ees kriis ja kõige suurem kriis tegelikult puudutabki just pagulasi. see on nii sellepärast, et meid kõiki on tabanud mälukaotus. Euroopa jõukad riigid on unustanud äh, sõjad, mida meiegi oleme näinud, sõjad ju põhjustavad pagulasi. me vastutame oma valitsuste ja oma riikide ees me peame tagama, et äh, see mälukaotus äh, lõpeks, et me suudaksime meenutada sõda. me oleme ju külastanud iraaklasi ja palestiinlasi ja seetõttu peame me andma lubaduse pagulastele, kes soovivad sõjakoldest pääseda mind huvitab väga see, mida on teinud proua Malmström ja see, millest ta rääkis, kuid ma rõhutan, et me peame üle saa-, üle saama ka parlamendisisestest raskustest. proua Malmström on ju ise olnud Euroopa Parlamendi liige ja teab, mismoodi siin töötatakse. meil on vaja paremini ära kasutada uute delegeeritud aktide olemasolu Euroopa pagulasfondi teemat on äh, palju kritiseeritud, kuid ma loodan, et meie suudame omavahel delegeeritud õigusaktides kokku leppida. suur aitäh, äh, proua Hirš, ALDE nimel kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud proua volinik, ma arvan, et meil tuleb lihtsalt rohkem liikmesriike veenda selles programmis osalema ja meil tuleb teha rohkem selgitustööd ja näidata, millised on selle programmi eelised, sest kõik, kes on osalenud selles programmis, on öelnud, et nad soovivad selle programmiga jätkata, et nad tervitavad selle programmi jätkamist. väga tähtis on ka selgitada, millistest inimestest me siin räägime. me räägime siin inimestest, kes eh, ise ei saa Euroopasse tulla, tegemist on naiste, laste ja haigetega, kes asuvad kuskil eh, pagulaslaagrites väljaspool Euroopa Liitu ja kellel on vaja meie abi ja sellepärast tuleks äh, just sellele grupile rohkem vahendeid ette näha tulevikus pagulasfondist kui need vahendid äh, makstakse välja rahvusriikidele, siis need ei tohi kaduda nende eelarves, vaid neid vahendeid tuleb tõesti kasutada selleks, et üles töötatakse jätkusuutlik pagulaste aitamise struktuur. Need vahendid tuleb edasi anda kohalikele omavalitsustele, seal, kus tegelikku tööd tehakse, kus tehakse lõimimistööd, kus on lasteaiad, koolikohad töökohad, elukohad ja väga tähtis on, et me linnasid ja valdasid kui partnereid vaataks selles programmis. rahvusriigid võib-olla ei soovi kohe alguses seda teha. kohalike omavalitsuste jaoks on see aga väga tähtis programm. ma arvan, et siin on väga hea lähtekoht Euroopa Liidu tasandi ja kohaliku tasandi ühendamiseks. seda kõike on meil võimalik teha selle uue programmiga ja peale selle meil tuleb kodanikud kaasata, me peame leidma inimesi ja ka ühendusi, kes on valmis hädasolijatele uut elu pakkuma. Nende elu kergendama, neile selgitama, kuidas uus koduriik toimib, kus on näiteks äh, kõige lähem ujula ja nii edasi, ehk et meil on vaja selliseid häid lõimimisprogramme, minu arvates on tegemist väga hea lähenemisega ja niimoodi peaksime me ka lõimimise teel edasi jätkama suur tänu, kallis kolleeg, meil oli siin väikesed tehnilised probleemid, sellepärast saite natukene rohkem kõneaega, aga ma arvan, et me saime selle kõigega päris hästi hakkama, järgmisena saab proua Flootre Roheliste nimel minut ja poolteist minutit on teil sõna, palun. suur tänu, proua president. mulle meeldiks, kui härra Tavares oleks siin kohal ja kuuleks seda arutelu. ta üritas leida üksmeelt pagulasfondi osas ja see töö, selle töö tulemus peaks olema selline, et liikmesriigid soovivad pagulasi integreerida, see on väga hea lähenemine. kui me aga vaatame nüüd äh, numbreid ja tahame teada saada, kui suur on selle pagulasfondi ulatus, siis ma sooviksin, et olukord oleks parem, kui ta praegusel hetkel välja näeb. kui me vaatame pagulasfondile eraldatud vahendeid, siis me näeme, et nad saavad aidata, et meil on võimalik selle fondi kaudu aidata palju vähem pagulasi, kui alguses oli meie eesmärk ja kui palju on hädasolijaid. me siiski peaksime arvestama nende inimeste haavatavuse ja raske olukorraga. me peaksime nendel inimestel aitama ka nende koduriikidesse tagasi pöörduda. minu koduriigis meedia kajastab väga palju pagulaste teemat ja tihti öeldakse, et me räägime selle küsimuse positiivsetest pooltest, aga mitte kunagi ei maini negatiivseid külgi. me teame ju ka, et pagulasi saadetakse koduriiki, kuigi neid ähvardab seal piinamine või vahistamine. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Vergia. palun, poolteist minutit on teil aega. Merci, madame la présidente suur tänu, proua president. tahaksin rääkida Schengeni infosüsteemist. täna peame me siis vaatama seda õiguslikku raamistikku, mis lubaks üleminekut sisse ühelt siis kahele ja tundub, et siin kõik punased tuled juba vilguvad ja ta on täiesti võimalik öelda, et äh, need testid, mis on toimunud, ei ole andnud mingeid lõplikku äh, järeldusi. Saksamaa, Prantsusmaa ja Austria on äh, vastavaid seisukohti ka väljendanud, kuid nõukogu muudkui surub edasi. teate, et kuue NGL-is oleme meie suhteliselt kahtlevad ja jätkuvalt nii nende küsimuste osas, mis võivad äh, seoses andmekaitsega tekkida. ja tegu on väga sürrealistliku ajahetkega ning meie arvates äh, on need julgeolekuga seotud äh, riskid tegelikult leidnud eiramist ekspertide poolt, kes ju peaksid nägema, millest või teadma, millest nad räägivad igal juhul on meil vaja kaitsta andmeid ükskõik mis hinnaga, selleks et kaitsta oma kodanikke ning meil peavad olema miinimumkohustused seatud seoses teatud toimikutes sisalduvate andmetega, sest me teame väga hästi, millised probleemid tekkida võivad. hetkel QNGL ei saa niisuguse üleminekuga nõustuda. suur tänu! ja järgmiseks härra Patten EFT-s poolteist minutit. Ühendkuningriik ei ole Schengeniga liitunud, nii et tegelikult ei peaks see ettepanek meid puudutama. endine laboristlik valitsus ei ühinenud ja uus äh, liberaaldemokraatlik ning konservatiivne valitsus peab jääma samale seisukohale. kujutagem ette, kui Türgi näiteks liitub Euroopa Liiduga. me ei meil siis ei teki mitte ainult äh, seitsmekümne kahel miljonil türklasel õigus siseneda Euroopa Liitu täiesti legaalselt, vaid ka mm, tekivad äh, rändevood äh, Türgit ümbritsevatest riikidest Türki ja see kõik lööb asjad tasakaalust välja. meie ei suuda mm, või ei soovi selle programmiga ähm, osaleda, kuid mis meie valitsus ütleb, saab olema väga huvitav sest ähm, konservatiivid on euroskeptikud, liberaaldemokraadid seoses samas eurofiilid. ja peaminister Nick Cameron on öelnud, et ähm, äh, või vabandust, äh, Lissaboni lepingu jõustumine meie puhul tähendab seda, et äh, valitsus peab selle uuesti äh, ratifitseerima ja samuti on tal võimalus selle asemel üldse ette näha referendum. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Tavaresile, kes on kohale jõudnud neljaks minutiks. suur tänu austatud parlamendiliikmed, kogu maailmas on pagulasi, kes ei saa tagasi pöörduda oma koduriiki, kuna olukord lihtsalt ei luba seda. ja nad ei saa näiteks tulla ka tööle Euroopa Liitu. aga tegelikult äh, äh ei ole see arv sugugi nii palju, nii, nii suur, kakssada tuhat miljonit aastas äh, on need, kelle probleeme on võimalik lahendada, kas siis äh, ümberasustamisprogrammi või siis äh, mm, Põhja- ja Lõuna-Ameerika riikide kaudu. paraku see pilt Euroopa osas on lünklik ning Rootsi eesistuja ütles, et on vaja tõsta nende pagulaste arvu, keda on võimalik Euroopasse ümber asustada komisjon on seda tööd jätkanud, äh, vaadates läbi terve rea sätteid, nii et oleks võimalik äh, jätkata tugevama ümberasustamispoliitikaga pagulaste osas. libekomisjoni nimel olen ma välja tulnud äh, kahe raportiga, kaasotsustusraporti puhul pakume välja teatud menetluslikke muudatusi, esimene neist puudutab seda, et komisjoni ettepanekus, mille kallal me töötame, on rõhutamist leidnud regionaalne prioriteet ning humanitaarprioriteet, me tahaksime säilitada need prioriteedid, kuid anda teatud määral autonoomiat, nii et Euroopal oleksid teatud sekkumisstrateegiad pagulaste osas, mis lubaksid meil äh, olla aktiivsed teatud äh, maailma piirkondades ja riikides, nii et oleks võimalik usaldusel põhinevaid äh, suhteid teatud riikidega luua. samal ajal tahaksime, et liikmesriikidel oleks vabadus keskenduda nendele kodanikele, kes äh, nende arvates väärivad rohkem seda humanitaarabi, kes on siis piinamise ohvrid või vägivalla ohvrid või ärakasutamise ohvrid või kelle tervis on väga halb teine mm, muudatus puudutab nii-öelda modulatsiooni või üksikas, vabandust, puudutab modulatsiooni, praegu tegeleb iga liikmesriik äh, ümberasustamisega omal moel ja ja ümbersuunamine aitaks siis äh, tegelikult lahendada probleeme kõigile liikmesriikidele, kes ümberasustamisega tegelevad. Äh, summad loomulikult leidsid äh, suurendamist esimesel perioodil, kuna ette olid nähtud võimalikud muudatused. nüüd menetluslikest küsimustest tuleneb ka see, et teatud maailma piirkondade puhul on võimalik nii-öelda kiirmenetlus, kus siis on olnud äh, kas äh, humanitaarkatastroof või midagi muud äh, sarnase tõsidusega. ja selge on see, et humanitaarkriisid ei pea kinni mingitest ajakavadest, nii et tähtaegu ei ole võimalik seada. nii et põhimõtteliselt tahaksin öelda, proua volinik, et meie seisukoht menetluste ja ajakava kohta on niisugune, et probleemidele tuleb suuta reageerida võimalikult kiiresti, siis kui äh, on vaja. me võime kasutada kas delegeeritud õigusakte või äh, muid vahendeid ja kindlasti on võimalik ületada ka need lahkarvamused, mis parlamendil on. kuid äh, komisjoni seisukoht, et delegeeritud õigusakte äh, ei peaks kasutama niivõrd olulises vallas äh, lihtsalt seetõttu, et tegu on bürokraatlike äh, tõkenditega ja meie peaksime tagama, et selliseid bürokraatlikke tõkendeid tõesti ei oleks, seetõttu peaks komisjon kaitsma delegeeritud õigusakte ja mitte tooma välja lihtsalt menetluslikke vastuväiteid. meid ei tohiks äh, takistada pagulaste ümberasustamisel mitte mingi selline tõkend. suur tänu, järgmiseks härra Pussutil kaks minutit. suur tänu. see ümberasustamisprogramm, äh, mida praegu luuakse Ehm, on midagi sellist, mida tegelikult ei saa vältida, sest me väga vajame seda. ja ma olen väga üllatunud, et sellist programmi ei ole Euroopa tasandil juba ammu olemas. on teisi riike, kellel on see programm olemas ja kes võiksid meile anda eeskuju, USA on siin heaks näiteks. Nende programm on väga hea ja nende kogemusest võiksime õppida, see on ilmselge ümberasustamisprogrammid on olulised, sest need näitavad meile, et Euroopa Liit on valmis on valmis näitama äh, inimestele maailmas nii-öelda humanistlikku nägu, kuid äh, samas on selle programmiga seotud äh, mitmeid probleeme, mida me saame, mitmeid probleemide lahendusi, näiteks me saame vähendada ebaseaduslikku sisserännet, sest on palju pagulasi, kes saabuvad Euroopa Liitu sooviga leida siin kaitset ja varjupaika ning ümber ümberasustamise programm saab neid aidata, näiteks äh, Liibüa inimesed, kes tahavad Euroopa Liitu tulla, äh, sest siin on turvalisem äh, elada, neil ei ole enam põhjust tulla illegaalselt väikese paadiga ja riskida oma eluga. ja seetõttu on see programm väga hea. väga hea on ka see, et Euroopa Liit äh, aitab siis riike, kes praegu püüavad ise äh, tulla toime pagulastega. ja kelle äh, koorem on ebaproportsionaalne. ka kolmandad riigid saavad kasu sellest programmist sest see programm töötaks ju rahvusvaheliselt. praegu on olemas pilootprojekt ja see projekt puudutab Maltat, aga ma soovin, et see Maltas rakendatav projekt oleks kättesaadav ka teistele riikidele, kes seda ju samuti vajavad, suur aitäh! suur aitäh, üks minut ja kolmkümmend sekundit härra Ensu sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh teile, president! mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja ähm, töötan raportiga, mis puudutab äh, siis ühe migreerimist, siis kahte ja sellest ma tahaksingi täna rääkida. kõigepealt äh, ma õnnitlen härra Coelot, äh, raportööri, sest ta on teinud väga head tööd ja üles näidanud suurepärast koostöövaimu nende kahe raporti vallas, mida me praegu arutame. ma soovin tänada ka proua volinik Malmströmi sest äh, alates sellest, kui ta selle küsimusega tegeleb, on valdkond muutunud läbipaistvamaks. me ju teame, et pagulastega seotud küsimused tavaliselt ei ole läbipaistvad, seda enam, et komisjon ei ole suutnud isegi öelda, äh, millal äh, millal siis üks lõplikult migreeritakse siis kahte, me ei tea, kas vastavad katsed on olnud edukad, seega ka siis kahte puudutav töö ei ole olnud läbipaistev. Euroopa Parlamendil on õigus teostada järelevalvet selle üle, kuidas kasutatakse ühenduse fondidest tulevat raha ning sellel põhjusel me soovime, et siis kahte puudutavad summad pandakse reservi Euroopa Parlamendiga tuleb jätkuvalt nõu pidada, kui siis kahe projekti asjus soovitakse teha mingeid uusi samme. ning äh, me leiame, et siis kahe projekti ei tohi ohtu seada ainult sellepärast, et puudub läbipaistvus või ehk ka piisav poliitiline kokkulepe. me peame tagama, et äh, see programm oleks endiselt kulutõhus. suur aitäh, äh, proua Zdanoka, poolteist minutit aitäh, ka mina soovin rääkida Schengeni infosüsteemist. lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud volinik, äh, kallid kolleegid, kõigepealt tänan minagi härra Coelot suurepärase töö eest ja mm, soovin omalt poolt rõhutada, et minu fraktsioon oli alguses väga ettevaatlik, kuna palju räägiti andmekaitsest. nüüd aga näib, et siis kahe saaga aina venib ja venib meil on uued tähtajad, me arutame kulusid ja teeme katseid, positiivseid tulemusi ei ole. Saksamaa ja Prantsusmaa ei pea neid katsete tulemusi edukateks. raportöör on on täiesti õigel seisukohal, kui ta ütleb, et me peame enda vastu ausad olema ja endale tunnistama, et siis kaks võib läbi kukkuda ja tuleb mõelda ka alternatiivsetele lahendustele ning tuleb väga tõsiselt ka mõelda, mille pärast see probleem, mille pärast see projekt läbi kukub. juhul, kui meil on tõesti vaja investeerida lisaks veel kolmkümmend miljonit euro, eurot, siis peab Euroopa Parlament olema kõigest täielikult teadlik ja selle ka heaks kiitma teiseks, aegumisklausli küsimus, ei ole võimalik rahastada projekti, mis kestab äh, kogu meie elu. loomulikult äh, peab aegumisklausel olema öö, äh, olemas ja me peame saama kiiresti reageerida, kui midagi uuesti viltu läheb. suur aitäh! suur aitäh, proua Ernst, üks minut ja kolmkümmend sekundit. suur tänu! ma räägin viisa infosüsteemist ja ma leian, et Euroopa Liit ei peaks siin soovunelmaid täitma, vaid siiski lähtuma reaalsetest oludest. see tähendab seda, et viisa infosüsteemi puhul peaksime me arvestama ka sellega, et äh, need katsed, mis on läbi viidud, eriti see esimene verstapost üks on ebaõnnestunud. Need ähm, esimesed ettepanekud komisjonilt et äh, siis ühelt, siis kahel üleminekuks ei ole rakendamist leidnud ja Saksamaa on väga heaks näiteks selle kohta. üheksakümmend miljonit eurot äh, on tuulde lastud, äh, nüüd soovitakse veelgi rohkem summasid eraldada sellele probleem, programmile ja mina arvan, et see ei olegi, me peaksime siiski leidma mingi alternatiivse võimaluse. teiseks äh, vasakpoolsed on viisa infosüsteem kahte kritiseerinud põhimõtete pärast, sellepärast et äh, näiteks salateenistused saavad juurdepääsu sellele süsteemile. näiteks Saksamaal on politsei ja salateenistuste töö väga rangelt eraldatud, nüüd aga on võimalik äh, mõlemal äh, institutsioonil juurdepääsu saada ja suure tõenäosusega kaevatakse see otsus edasi konstitutsioonikohtusse. me kardame ka, et äh, see suur andmete kogunem-, kogumine, mis on ette nähtud, ei ole põhjendatud. suur tänu, proua Ernst! järgmine kõneleja oleks härra Messerschmidt, aga ma ei näe teda siin kojas ja seetõttu annan järgmisena sõna kolleeg Jakolinule, kes just praegu on jõudnud siia kohale ja palun, teil on ka kohe sõna kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, proua volinik, meil on vaja sidusat raamistikku selleks, et äh, liikmesriikidel võimaldada seda ühist poliitikat äh, pagulasfondi puhul. ja selline meede oleks ka lähtekohaks, kui me soovime välja töötada suuremat strateegiat pagulasvoogude juhtimiseks. väga tähtis on ka kodanikuühiskonna kaasamine. sest äh, niimoodi oleks meil võimalik äh, saada ka rohkemate kodanike toetus meil on vaja välja töötada selge prioriteetide nimekiri, kus me paneksime paika ka ajakava, eraldatud finantsvahendid, millised liikmesriigid on kaasatud ja nii edasi. praegusel hetkel võtab sellest programmist osa kümme liikmesriiki. meil on vaja veel ka kaitsemehhanisme, eriti meditsiinivaldkonnas sest me tegelikult räägime tihti ju ka väga haigetest inimestest, kui me räägime pagulastest. peale selle peaks olema meil võimalik äh, kontrollida ka kõiki protsesse, me peaksime hoolitsema ka selle eest, et perekonnad viiakse hiljem uuesti jälle kokku ja erinevates liikmesriikides tuleks harmoniseerida menetlusi, mida selles valdkonnas kasutatakse. Euroopa Liit peaks selles küsimuses rohkem rääkima ühel häälel, et me saaksime vähendada lõunapoolsete riikide koormust. meil oleks siin vaja ka kokkulepet võib-olla ka erinevates teistes valdkondades. meil on siin vaja näiteks äh, et äh, ka me teeksime koostööd kolmandate riikidega, meil oleks vaja kokkulepet Itaalia ja Liibüa vahel näiteks. tihti on solidaarsus meie töö aluseks ja me peaksime sellest ka lähtuma. järgmisena saab sõna proua Peenova, palun. suur tänu, proua president, kallid kolleegid. ma tahaksin tänada kolleeg Tavaresi. ta on teinud, ta on töötanud väga hästi ja töötanud välja väga hea raporti pagulasfondi kohti. mul on väga kahju, et äh, ainult äh, pool, isegi vähem kui pool liikmesriikidest on äh, ette näinud need ähm, ümbersuunamisprogrammid. me näeme väga selgelt, et meil ei ole koordineerimist erinevate liikmesriikide vahel ja see on endaga kaasa toonud ka kulude kasvu. see tähendab ka seda, et programmid ei tundu atraktiivsed ja meil ei piisa mitte ainult sellest, et meil on ainult uus programm, vaid meil oleks vaja ka täiesti uue, uuekujulist ümbersuunamisfondi. selleks, et erinevat tööd koordineerida. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Tarand üheks minutiks, palun. aitäh, ma soovin tänada kõiki, kes on äh, töötanud äh, lõpmatult ähm, selle siis kahe lõpmatu saagaga, härra Koljat sealhulgas. Nende venituste ja kulude ületamiste küsimus on väga ähm, murettekitav ja see annab loomulikult märku sellest, millised olid härra Barroso juhi omadused tema esimeses äh, komisjonis ma arvan, et siin me peaksime tegelikult arvestama seda, mm, mida on võimalik ähm, ähm, läbi viia uue infoturbekeskusega, mis peaks asuma siis äh, Tallinnas, serverid võiksid jääda Prantsusmaale, programmeerimistöö tehtakse ära spetsialistide poolt äh, Tallinnas, samuti kulud oleksid väikesed ja andmete kaitstus oleks äh, väga kõige. samuti olen ma kindel, et proua Malmström suudab lahendada need keerukad küsimused ning tänan teid. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster hat aitäh ja järgmiseks annaksin sõna härra Dias Demerale kaheks minutiks. suur tänu, proua president, ma teen väga lühidalt, kõigepealt tahaksin avaldada tunnutust härra Koiljale protsess pidi lõppema kolmekümnendaks septembriks ja me töötame väga korralikult, enne kui eh, see kuupäev kokku jõuda, jõuab eh, komisjoni ettepanek, seab teatud ajakava ning eh, loobub esialgsest aegumisklauslist. kolmandaks peab meil olema nii-öelda ettevaatusprintsiibil põhinev ajakava, mida oleks võimalik komitee menetluse kaudu pikendada ja seda menetlust äh, ei ole allutatud äh, parlamendi äh, kontrollile, mis minu arvates ei ole hea. samuti tuleb meid teavitada testide tulemustest ning to-, tahaksin toetada neid ettepanekuid, mida tegid raportöör äh, ning samuti Kontrollikoja arvamus selle kohta, mis juhtub, kui süsteem ähm, kokku kukub. tahaksin äh, avaldada tunnetust härra Tavarasile tema raporti eest, ma arvan, et meil on Euroopa Liidus puudu solidaarsust finantsabi osas, mida liikmesriikidele antakse, sest peaksime olema väga e-, ettevaatlikud, eriti nende puhul, kes äh, esimest korda võtavad pagulasi vastu. seda ennekõike seetõttu, et äh, meie arvates nõuaksid need meetmed äh, nii-öelda rahalist analüüsi. aitäh ja härra Guillaume saab sõna nüüd pooleteiseks minutiks. head kolleegid, me oleme siin rääkinud sellest, kui vajalik on ühine ümberasustamisprogramm ja ma tahaksin eh, keskenduda mõnele punktile, kõigepealt tänada härra Koljat ja härra Tavarest ja kindlasti hääletus, ühise ümberasustamisprogrammi hääletus peaks juhtima tähelepanu sellele, et eh, liikmesriigid peavad olema täielikult eh, kaasatud programmi selleks, et täita neid lünki, mis osalemise osas on, me räägime siin pagulastest, kes keda eh, vaevalt, et alutakse nendesse riik, nendes riikides, kus nad praegu asuvad ja nende jaoks ei otsita ega leita piisavalt kiiresti mingeid lahendusi. loomulikult me peaksime pakkuma suuremat turvalisust nendele pagulastele, kes on eriti haavatavad eh, ja see loomulikult peaks eh, toimuma liikmesriikide Euroopa pagulasfondi koostöös ja ma olen kindlus, et, kindel, et proua volinik pöörab sellele piisavalt tähelepanu see saab olema loomulikult ähm, küllaltki raske, arvestades seda leeget suhtumist, mis on olnud äh, liikmesriikide poolt, kuid tahaksin rõhutada, et integratsioon, äh, pagulaste ümberasustamisprogramm on, ümberasustamisprogrammis on üks võtme, e-, edu võtmeteguritest kogu mm, selles tegevuses sest ainult see tagab, et nende elu oleks parem, neid aktsepteeritaks ja et äh, nad ähm, Mm, saaksid paremat elu elada. aitäh! Ähm, ja viimane kõneleja on härra Obermeier. suur tänu, proua president. väga paljudes liikmesriikides, mille hulka kuulub ka Austria, ei tea väga paljud, mis selle uue süsteemiga teha ja väga paljud inimesed on selle programmi vastu. nüüd ma siiski ei saa aru, milleks äh, seda ümbersuunamist Euroopa Liidus kiidetakse, sellepärast et äh, miks oleks vaja tagasi tuua pagulasi, kes on põgenenud näiteks Ukrainasse, ja eriti just äh, majanduskriisi ajal ei saa ma aru, miks selliseid ettepanekuid tehakse. mulle tundub, et see Euroopa Liidu projekt on täiesti läbi kukkunud. kui pagulane on kõigepealt jõudnud Rumeeniasse, siis asüülimenetlus peaks olema siiski Rumeenias, mitte kuskil mõnes teises liikmesriigis. peale selle arvan ma, et see sotsiaaltaseme harmoniseerimine on ka täiesti laest võetud ja seda pole võimalik saavutada. mulle tundub, et me peaksime pigem leidma vahendeid olukorra parandamiseks, mitte aga siin lubama Euroopa Liitu veel rohkem majanduslikel põhjusel siia tulnud pagulasi. Äh, äh, arutelu on lõppenud ja nüüd tuleme vaba mikrofoni vooru juurde ja annaksin sõna nendele kõnelejatele, kes soovivad sõna meie kasutada on viis minutit ja kõigepealt on sõna soovinud härra Luhan. kas te olete saalis? jah, palun. Eh, implicarea comunității europene în domeniul azilului are ca principiu de bază asigurarea unui nivel sporit de colaborare și solidaritate între statele membre. Euroopa pagulasfond põhineb liikmesriikide vahelisel koostööl ja solidaarsusel kuid ükski äh, Euroopa riik ei saa seda tööd teha üksinda, vaja on üle-euroopalist algatust. see tähendab seda, et me peame olemasolevaid äh, ressursse kõige paremini ära kasutama. meil on vaja head äh, tugevat programmi, mis oleks tõhus ja mis aitaks kaasa solidaarsusele. meil on vaja raamistikku, mille abil tagame, et liikmesriigid on tõesti sellesse töösse täielikult hõlmatud liikmesriikide endi pagulasküsimusi puudutavaid kavasid tuleb toetada, andes liikmesriikidele selleks erinevaid äh, finantssoodustusi. Euroopa Liit peab olema solidaarne, võttes arvesse, et pagulaste probleem on üleilmne suur aitäh, nüüd aga tuletan meelde, et äh, tuleb rangelt kinni pidada ühe minuti äh, nõudest. härra Marin Ešp, palun suur aitäh. Äh, suur aitäh, äh, proua president, ma tahaksin kõigepealt äh, ühte küsimust kommenteerida. see puudutab minu vasakul käel istuvat kolleegi kuigi sedasama võiksin ma ilmselt ka öelda Iraani kodaniku kohta, kes on äh, toime pannud kuriteo ning ootab väljasaatmist kodumaale. siis üks ja siis kaks. me arvame, et siis kahte tegelikult ei õnnestu lõplikult rakendada kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ja ma tahaksin komisjoni käest küsida, mida toob see kaasa nendele riikidele, kes ei ole veel Schengeni liikmed komisjon ei ole andnud äh, veel äh, tähtaega, milliseks siis kaks tõesti kehtima hakkaks. on selge, et kaasneb uusi kulusid, et on vaja teha järjest uusi investeeringuid ja kui me kavatseme kasutada siis üks pluss reed erakorralise meetmena, siis on vaja paremat haldust. härra Messerschmidt. Øh, proua president aasta tagasi pidasime valimiskampaaniat ja me soovisime kõik siia parlamenti tagasi tulla ning ma tean, et väga paljudes riikides kasutati valimiskampaanias ka Schengeni küsimust. erinevates liikmesriikides on arvamus Schengeni kohta erinev näiteks see, et meil ei ole väli, sisepiiridel kontrolli, et välispiiridel kontrolli ei ole võib-olla piisav, et meil ei ole võimalik illegaalset rännet äh, kontrollida ja kui palju me peaksime Schengeni koostöösse kaasama Bulgaaria ja Rumeenia. me peaksime olema solidaarsed, kuid kellega? kes peaks solidaarsust üles näitama, me näeme ju, et Euroopa Liidu süsteemi kasutatakse ära ning on tõesti viimane aeg hakata solidaarsust näitama nende kodanikega, kes kannatavad Euroopa Liidu poliitika all. suur tänu ja järgmiseks saab sõna härra Angelilli, palun. suur aitäh, proua president Euroopa vajab ühtset ähm, varjupaigapoliitikat äh, ning ümberasustamispoliitikat, sest nii me tagame inimõiguste austamise. ja paralleelselt sellega kontrollime ebaseaduslikku sisserännet. suur aitäh härra Koelale, raportöörile ning proua Malmströmile, kes on volinik. Vahemereäärsed maad, näiteks äh, Itaalia, ei ole suutnud siiamaani luua piisavat solidaarsust teiste liikmesriikidega ja seega peab kandma ebaõiglaselt suurt koormat. me vajame ühtset poliitikat, seda on vaja toetada, seda on vaja rahastada, kuid tuleb ka vaadata, millised on olemasolevad programmid ja kas me saaksime lihtsalt mõnes kohas kasutada jätkumeetmeid. inimõiguste kohta samuti paar sõna. tuleks äh, rohkem tähele panna neid, äh, kes on haavatavamad, noored inimesed, naised, äh, need, kes on langenud, kes on langenud vägivalla ohvriks ja samuti siis äh, need ke naised, kelle suguelundid on moonutatud, eriti moslemi naised. härra Möltser, suur tänu, proua president. praegusel hetkel tundub, et Euroopa Liidul on raha laialt käes pärast seda, kui seitsesada viiskümmend miljonit äh, eurot äh, majanduse taastamiseks on nüüd ette nähtud veel ka äh, pagulase fondi jaoks äh, raha, seda samal ajal, kui piirid on augulised nagu Šveitsi juust ja mulle tundub, et siin soovitakse praegusel hetkel kuus tuhat eurot igale pagulasele lihtsalt kätte maksta. kui te tõesti, kui teil tõesti on nii palju raha, siis olge head ja hakake lõpuks toetama Euroopa Liidu perekondi selleks, et me saaksime võidelda iive vähenemise vastu. selle asemel, et uksed avada pagulastele, tuleks meil hakata lõpuks kasutama Genfi põgenike konventsiooni ja seal ei räägita üldse mitte majanduslikel põhjustel koduriigist lahkujatest. ja peale selle peaksime võib-olla investeerima rohkem ka Frontexisse, mitte aga Schengeni informatsioonisüsteemi. suur tänu, kallid kolleegid, kolm kolleegi soovisid veel sõna, annaksin sõna ühele kuigi aeg on üle läinud. järgmiseks härra Paska, tehke võimalikult kiiresti, siis võib-olla saavad teised ka veel sõna. suur tänu. mina tahaksin rääkida Schengeni infosüsteemist me teame kõik, et seda infosüsteemi on juba mitu aastat ette valmistatud ja et selle kulud on olnud päris suured ning kulud muudkui suurenevad, suurenevad ja me ei näe mitte mingeid tulemusi. sellepärast võib-olla tuleks meil läbi viia audit ja vaadata, kas see süsteem tõesti toimiks, kas äh, tulu ületaks kulu ja siis me saaksime vaadata, kuidas me jätkame edasi. meil on vaja välja töötada ka legislatiivne dokument selle kohta, kuidas me võitleme illegaalse rände vastu, selleks, et meil oleks võimalik ka asüülitaotlejaid hiljem siis legaalselt uutesse riikidesse integreerida. võib-olla peaksime ära kuulama ka uute liikmesriikide arvamuse. mulle tundub praegusel hetkel, et Äh, Euroopa Liidus ei kasutata mitte kõiki võimalusi ära selleks, et tagada turvalisust ja ärgem unustagem, et Euroopa Liitu tulevad asüülitaotlejad tihti ka sellepärast, et nad soovivad äh, oma olukorda parandada. suur tänu, mina tahaksin äh, natukene kommenteerida Manka raportit ütleb härra Ehrenhauser, mina tahaksin öelda, et meil ei ole seda tuhat viissada eurot sekretäriaadi jaoks juurde vaja ja ma ei leia, et me peaksime personalikulusid selles kojas siin suurendama ja võib-olla me peaksime siiski eh, hindama olukorda ja vältima seda, et veel tuhat viissada eurot juurde makstakse, sest mulle tundub praegusel hetkel te lihtsalt eh, kallis kolleeg, te räägite valel teemal, ütleb proua president. ei, ma räägin, sest ma pidasin sekretäriaadiga nõu ja nad lubasid mul rääkida kui teil ei olnud võimalik enne rääkida, siis mul on väga kahju teid praegu katkestada, ütleb proua president, aga ta ei saa rohkem sõna. ja viimasena saab sõna härra Povis, palun. suur tänu, tahaksin avaldada tunnustust raportööridele, eriti härra Koeljole ja täna ei saa me kindlasti loobuda siis kaks süsteemist. see tuleb eh, juurutada turvalise süsteemina ja seetõttu peame me jätkama seni võetud samme ning toetama Euroopa Komisjoni. uus viisakoodeks annab võimaluse koguda biomeetrilisi parameetreid ja see lubab väga kiiret andmete kontrolli, nii et turvalisuse osas ei saa me päris kindlasti loobuda tööst siis kahe koha kallal. tahaksin teile meenutada, et alles hiljuti eh, võtsime vastu meetmed lubamaks liikumist kogu Schengeni piirkonnas ja seetõttu peaksime jätkama tööd samas suunas enne kui lõpetame arutelu, saab veel lõpetuseks sõna volinik Malmström. suur tänu, proua president! suur aitäh kõigile liikmetele teie toetuse ja teie toetuse eest, äh, kommentaaride eest neil kahel väga erineval teemal. siin kõigepealt siis kaks, jah, loomulikult see on olnud väga pikk saaga. tegu on väga keerulise toimikuga, Äh, loomulikult oleks võib-olla saanud mõnesid asju minevikus äh, paremini teha, aga äh, ametisse astumisest peale olen mina püüdnud küll võimalikult läbipaistval moel sellega tegeleda ja me oleme samm-sammult ja täht-tähelt jälginud nõukogu juhtnööre ning nõukogu on võtnud vastu ka järeldused, öeldes, et esimese verstaposti testid olid edukad ja nüüd me töötame erinevate parameetrite kallal selleks, et mm, defineerida erinevate liikmesriikide lõplikud äh, nõudmised, samuti äh, edasine täpne töökava ning äh, ajakava ja kolmandal-neljandal juunil siis ministritele esitatakse need dokumendid ja arutatakse neid edasi sügisel. loomulikult saab infot ka mm, parlament ja äh, raportöörid ning eraldi lahendus on ette nähtud Bulgaariale ja Rumeeniale vahepealsel ajal. loomulikult me valmistame ette mm, teise verstaposti loodetavalt äh, edukat testi hiljem sügisel, enne kui see on läbi viidud, siis äh, meil on olemas kontaktid ja äh, Äh, ja, ja teed selleks, et äh, tegevuse jätkuvuskava rakendada, kui vaja. ning samuti vahepeal tahaksin tänada kõiki liikmeid ning härra Koljot teie toetuse eest äh, ma luban teile tõesti maksimaalset pühendumist ning läbipaistvust komisjoni poolt parlamendi suhtes selle toimikuga seoses. nüüd ümberasustamise suhtes ma nõustun täielikult härra Pusutiliga, kes ütles, et ta on üllatunud, et seda teksti pole välja tulnud varem. tegu on loomulikult väga hea algatusega selleks, et koondada liikmesriikide ressursse ja globaalselt osalust tõsta selleks, et leevendada pingeid põgenikelaagrites peale kriise või raskeid olukordi ja loomulikult me loodame inspireerida liikmesriike vahendeid ähm, nutikamalt kasutada ning tegema koostööd ka Euroopa kullaste kõrge esindajaga, kuna äh, see tegevus tõesti peab teema, tooma muudatusi inimesi kõikjal maailmas, neile, kes äh, on raskes olukorras ja nende inimeste arv on tõesti väga suur, kes vajavad ümberarvamust, äh, sest äh, meie tegevus küll veidi aitab siin, aga vajadused iseenesest on tohutud. ma arvan, et eesmärgi äh, osas fondi kohalt on üksmeel olemas ja ma loodan, et selle mm, saab vastu võtta ilma viivituseta. mitmed liikmed viitasid ka ühenduse sisesele äh, solidaarsusele, see on loomulikult äh, seotud küsimus, kuigi eraldiseisev äh, küsimus. ma tunnistan ka vajadust äh, selle järele ning me oleme teinud ka ettepanekuid, meil on näiteks Dublini määruses ajutise peatamise võimalus ning samuti Mm, pagulasküsimuste tugiameti osakond, mis hakkab tööle Maltal, äh, samuti on meil eraldi projekt tegevuste hindamiseks ja ma äh, nõustun täielikult, et see tegevus peab olema püsivam ning haarama enamaid liikmesriike, kuid see loomulikult sõltub äh, liikmesriikide tahtmisest panustada aga me vaatame ka just sellist Euroopa Liidu sisest solidaarsusmehhanismi ja tuleme selle juurde tagasi järgmisel aastal. see on veidi erinev teema kui ümberasustamisprogramm, kuid sellegipoolest väga oluline. suur tänu veel kord härra Coelhole, härra Tavaresele ning härra Alvarole nende oluliste dokumentide kallal ja ma ootan võimalust äh, nende kallal töö lõpetada koos teiega niipea kui võimalik. suur tänu, proua volinik ja lõpetuseks saavad sõna veel mõlemad raportöörid, kõigepealt härra Koel ja kaks minutit, palun. suur aitäh, proua president. ja suur tänu kõigile neile, kes on öelnud lahkeid sõnu proua volinik, parlament teab, et saite päranduseks kõik need probleemid ja me loodame teie mm, võimekusele nendega hakkama saada. meile meeldib väga see läbipaistvus, mida te rõhutasite ja ajakava suhtes ning selle tähtaja suhtes, tegelikult äh, see on halb signaal, kui äh, meil ei ole konkreetset äh, tähtaega rände või ülemineku äh, kohalt, äh, sest selle tähtaja pikendamine ei ole tõesti hea. ja ma arvan, et me peaksime tegelikult äh, seadma mingisuguse tähtaja, võib-olla peaks selle seadma parlament ja kui sellest kinni ei saa pidada, siis võib-olla saaksite tulla tagasi parlamendi juurde ja paluda pikendust, kui võimalik, kuid komisjoni mandaadi pikendamine lõpmatuseni on küll väga halb signaal, mida edastada. Teie mõte globaalse programmi haldusnõukogu loomisest, ma mõistan äh, teie äh, kõhklusi mm, piirata vastava kogu volitusi ja ma arvan, et parlamendi sõnastus võib-olla ei ole nii hea, kui oli komisjoni esialgne ettepanek. esialgne ettepanek lubas äh, haldusnõukogul e, võtta või kaasata oma töösse ka teisi osalisi, e, miks komisjon ja liikmesriigid saavad osaleda, aga parlament mitte. nii et äh, meil peaks kindlasti olema võimalik vaadata neid läbipaistvuse tagatusi härra Tavares, kaks minutit, aitäh, proua president. proua volinik, minu arvates on olemas täiesti soov töötada rohkem ümberasustamise kallal. immigratsiooni ja rändeküsimused on keerulised Euroopas, kuid äh, antud juhul on äh, selle konkreetse mm, probleemi puhul olemas äh, konkreetne lahendus nii meie jaoks kui äh, pagulaste jaoks. kui te olete käinud pagulaste laagritesse, siis te teate, et seal on lapsed, kes kaotavad elu, aastaid oma elust Ehm, milliste jooksul tegelikult nende elu võiks muutuda paremaks, mitte halvemaks, nagu seal laagrites. ja kindlasti peame seda vaatama ka eelarve valguses veel kord, ehm, küsimus on selles, et vahendeid tuleb kasutada tõhusalt äh, ning teostada nii-öelda kvaliteetset äh, ümberasustamist, kuid see nõuab äh, valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste kaasamist ning paljude bürokraatlike probleemide ületamist, mis praegu olemas on. meil on põgenikelaagrites praegu palju lapsi, kes ei saa käia koolis ja me peame midagi ette võtma aeg möödub, väga kiiresti ja kindlasti möödub palju aega enne, kui liikmesriigid saavad kinnitada transiididokumendid ja nii edasi, nii et tuleb kindlasti leida viise, kuidas neid menetlusi kiirendada ning äh, kuidas äh, tugevdada ka pagulasküsimuste tugiametit äh, seal ei pea olema vältimatult tohutu hulk töötajaid, vaid töö ümberasustamise kallal peab olema pidev ja koordineeritud selleks, et soodustada ümberasustamise protsessi nende inimeste jaoks just, kes on selle protsessi subjektid, nii et nad ei peaks jääma laagritesse väga pikaks ajaks. me peame tagama, et nad asustatakse ümber võimalikult kiiresti. Findet heute Mittag um 12 Uhr statt suur tänu, see arutelu on lõppenud ja tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Alvese raport põllumajanduse erimeetmetest liidu äärepoolsemate piirkondade jaoks. ja härra raportöör, härra Alves saab